niisiis, hääletame. esimeseks punktiks on teise, soovitus teisele lugemusele, mis puudutab patsiendi õiguste kohaldamist piiriüleses tervishoius ja äh, proua Grostet äh, on raportöör, nõukogu positsioon plokk üks, need poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja seega ma ütlen, et nõukogu positsioon on heaks kiidetud muudetud kujul, suur tänu ja õnnitlen proua Krastati. järgmiseks punktiks on resolutsiooni ettepanek, mis puudutab äh, metsaõigusnormide lepinguid, esimene muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kontrollime teist muudatusettepanekut Everybody voted, the vote is now closed. kõik on hääletanud, hääletamine läbi. ja see on tagasi lükatud kolmas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun. kolmas muudatusettepanek, kontrollime kõik on hääletanud, hääletamine läbi. tagasi lükatud. resolutsiooni ettepanek tervikuna. hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, hääletame siis härra Jadot raportit, hääletame palun. kõik on hääletanud. hääletamine läbi. vastu võetud. õnnitleme raportööri. teine raport härra Jadot poolt. palun poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud õnnitleme raportööri. The... järgmises punktiks on resolutsiooni ettepanek, mis puudutab äh, Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelist majanduspartnerlusele vahelepingut, poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. teine muudatusettepanek, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. viies muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud. ja kontrollime, elektrooniline hääletus, muudatusettepanek number viis. kas kõik on hääletanud, hääletame läbi. vastu võetud. seitsmes muudatusettepanek poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuues nimeline hääletus, palun hääletame. kõik on hääletanud. hääletamine on läbi. tagasi lükatud. kolmas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsiooni ettepanek, nimeline hääletus ja hääletamine algab. hääletamine on läbi. vastu võetud härra Martini raport, mis puudutab äh, Euroopa Ühenduse Vaikse ookeani riikide vahelist vahelepingut, muudatusettepanekuid pole, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. õnnitleme härra Martinit. järgmiseks punktiks on rahvusvaheline lapsendamine Euroopa Liidus, resolutsiooni ettepanek see läheb tervikuna hääletamisele, nii et palun poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kõik muud langevad ära. järgmine punkt, resolutsiooni ettepanek, välisasjade komisjon, stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Euroopa Ühenduse Serbia vahel muudatusettepanek ne-, number neli. meil on vist äh, suuline muudatusettepanek. palun. I would like to table an oral amendment tahan esitada suulise muudatusettepanek, muudatusettepanekule äh, number neli ja kustutada ära viimase osa, mis ütleb, et äh, Kosovo-Serbia dialoog viitamata samas äh, selle staatuse Äh, olukorral, loodetavasti saan sellega teie toetuse. kas on vastuväiteid? härra Posselt. jah, tahtsin lihtsalt soovitada, et hääletage poolt. suur tänu. muudatusettepanek number neli, nagu seda muudeti, nimeline hääletus, palun hääletame Everybody voted. Vote is closed. kõik on hääletanud, hääletame läbi. vastu võetud. muudatusettepanek number seitse, poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. Äh, see kahe, kahes osas hääletamine lõikes kaheksa, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. teine osa kontrollin, kui soovite, nii et teeme, kontrollime siis esimest osa, see on siis äh, lõige kaheksa. hääletasite, hääletamine läbi. vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud üksteist, äh, siin on kaks muudatusettepanekut, teine muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viies äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollin. viies muudatusettepanek, kontrollime. hääletasite? hääletamine läbi vastu võetud. Oh, muudatusettepanek number kuus on tagasi võetud, kaksteist, muudatusettepanek number kaheksa ja suuline muudatusettepanek härra Katsinilt lugupeetud proua Vallis, pidades silmas inimõiguste olulisust, ma tahaksin kasutada nimelist hääletust muudatusettepaneku number kaheksa osas, puudutades küllaltki üllatavat ja ebasobivat otsust Serbia valitsuse poolt mitte osaleda Oslos äh, Nobeli äh, rahuauhinna äh, üleandmisel ja ombudsman otsustas osaleda tseremoonial Serbia inimeste äh, Äh, ise Serbia inimesi esinedes, äh, esindades ja see ütleb, et äh, inimõiguste rikkumine ei ole aktsepteeritav ja selleks, et saavutada laialdasema toetust selle muudatusettepanekule, tahaksin viia sisse ka suulise kompromissmuudatusettepaneku, mille vastis, valmistas ette proua Maria-Helena Kopa ja tahaks öelda siia, et vahele lisada sõna initial ehk esialgne, sõnastus on järgmine kahetsusväärne silmas pidada valitsuse esialgset otsust mitte osaleda Oslo ähm, Nobeli auhinna üleandmisel, samas tervitades ombudsmani algatust osaleda tseremoonial ja ma soovitan, et kõik kolleegid toetaksid antud muudatusettepaneku, suur tänu! suur tänu, härra Katšin! kõigepealt me siis võtame ette suulise muudatusettepaneku, kas on vastuväited muudat-, suulisele muudatusettepanekule, kus pannakse sisse sisa initial ehk esialgselt okay,. suulist muudatusettepanekut teha ei saa. mis puudutab nimelist hääletust, kas selles suhtes on vastuväiteid? see on minu enda otsustada või me siis hääletame, kas selle üle, kas me hääletame nimeliselt või mitte kirjalikult esitatud muudatusettepaneku number kaheksa hääletamine, nimeline, palun hääletame. kõik on hääletanud. hääletamine on läbi. tagasi lükatud. muudatusettepanek number kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. härra Svoboda. aga me ei hääletanud ju muudatusettepanek number kaheksa, kas me tegime seda? vabandust, härra Svoboda vabandab ma arvasin, me hääletasime nimelise hääletamise üle, kas me hääletame nimeliselt või mitte. muudatusettepanek number üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsiooni ettepanek tervikuna, nimeline hääletus, hääletamine on avatud. kõik on hääletanud, hääletamine on läbi, vastu võetud härra Katsini raport Euroopa ja Serbia vahelise lepingu osas. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja õnnitleme härra Katsini. järgmine punkt. proua Matisse raport raport, äh, mis puudutab Alžeimeri tõbe ja muid dementsuse vorme käsitlevat Euroopa algatust. nimeline hääletus, palun hääletame. kas kõik on hääletanud? hääletamine on läbi. vastu võetud. õnnitlused äh, kolleeg Mahtsissale. järgmine punkt puudutab resolutsiooni ettepanekut astmainhalaatorite osas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine resolutsiooni ettepanek, mis puudutab olukorda Haitis aasta pärast maavärinad. resolutsiooni ettepanekud poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmine punkt on resolutsiooni ettepanekud, mis puudutab sõnavabaduse rikkumist ja diskrimineerimist seksuaalse sättumuse alusel Leedus. neli fraktsiooni ja te-, äh, teine muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud. ja ma tahaksin kontrollida teist osa. teine osa lõige kaks. Te olete kõik hääletanud. hääletame läbi. vastu võetud. In... kolmas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viis, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. see ei ole piisavalt selge, kontrollime, teine osa, lõige viis, hääletame hääletamine on läbi. tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viies äh,, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. muudatusettepanek viis, kontrollime palun hääletamine on läbi. tagasi lükatud. punkt kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kõik on hääletanud, hääletame läbi vastu võetud. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kaheksa, eraldi hääletus, poolt, kaheksa, vabandust, äh, vastu, erapooletud. jällegi teeme siis kontrolli. põhjenduspunkt F hääletasime. vastu võetud. põhjenduspunkt H, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. hääletamine põhjenduspunkti H osas. hääletasime, hääletamine lõppenud vastu võetud. resolutsiooni ettepanek tervikuna poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja selgitused